um,. Right, good morning, well I have the raport. tere hommikust, kohal on raportöör ja sotsiaaldemokraatide ja ALDE variraportöörid esimese teema jaoks, ma ei tea, kas teised tulevad või mitte, ma tean, et Danuta peab ka oma komisjonis koosolekut juhatama, nii et teen ettepaneku, et me hakkame juba pihta, kell on juba üheksa läbi ma olen kindel, et raportöör ja variraportöörid tunnevad oma teema tausta. tegemist on ettepanekuga, mille tegi komisjon kahekümne teisel juunil protseduurilisest vaatepunktist. on tegemist üsna keerulise küsimusega, sest meil peab olema kooskõlastus COSES-i raportiga kaksikpaketi osas, kuid komisjon ei tee ettepanekut, oma ettepanekut kaasajastada ja ma loodan, et mõned muudatused lähevad nõukogus läbi. komisjon ütles, et neid väga huvitab, mida meil on selle kohta öelda. meie jaoks on tegemist nõusoleku menetlusega ja me saame siin oma märgi maha panna ja loota, et nõukogu ja komisjon võtavad seda arvesse. see oli siis protseduuriline aspekt. nüüd annan sõna Danuta Hübnerile, palun. aitäh, Sharon. tõepoolest äh, see taust on selline, nagu te mäletate, kahe tuhande teisest aastast peale on meil Euroopa Liidus olemas vastav äh, instrument liikmesriikide jaoks, kes ei ole Eurotsoonis, kuid kellel on probleem äh, välisrahastusele ligipääsemisega ja äh, äh, näiteks Ungaril on ligipääs sellele programmile ja siis on meil siin lisainstrumendid. ma mõtlen siin ESM-i ja FSM-i peale. ja mitte Eurotsooni riikidele ei olnud alguses mitte midagi lõpuks komisjon tegi siiski ettepaneku olemasolevat äh, olemasolevaid instrumente kohaldada ja laiendada äh, neid instrumente, sellepärast meil on äh, see määrus ja öö, siin on Äh, finantskriisi kontekstis äh, sisse viidud ka uued instrumendid, mitmed krediidiinstrumendid äh, mitte Eurotsooni riikidele. nagu te ütlesite, tegemist on nõusoleku menetlusega. meil on siin kaks võimalust. meil võib olla omaalgatuslik raport, meie siin majanduskomisjonis ja parlamendina võime anda äh, ülevaate oma ideedest ja oma ootustest nõukogu suhtes, et äh, liikmesriigid nagu kohaldaksid äh, komisjoni ettepanekut, kui, kui omaalgatuslik raport ei ole võimalik, siis me võime teha seda läbi komisjoni resolutsiooni või ka läbi kirja, kuid ma loodan, et siiski on meil võimalik koostada omaalgatuslik raport või resolutsioon, ja mis puudutab ajakava, siis ma loodan, et eh, kõige hiljemalt eh, jaanuari keskel on meil raporti mustand valmis, nii et me võime siin komisjonis sellega välja tulla jaanuari lõpus, mis tähendab hääletust täiskogul umbes aprillis. väljakutseks on siin vaadata, mida Jean-Paul Gauzessi öö, eh, raportisse peaks lisama selle määrusega seoses, kuid teen meie komisjonile ettepaneku kaaluda ka mõningaid lisateemasid, mida siia sisse viia. me juba kohtusime komisjoni kolleegidega, kes järgivad Gozesi raportit ja nad ütlesid väga selgelt, et nad kavatsevad käesolevat määrust kaastajastada, võttes arvesse kõiki neid uusi instrumente, mis läbi koos ESI raporti sisse viiakse. ma loodan, et nad võtavad arvesse ka mõningaid uusi teemasid, mis meie äh, raportööri ja variraportööri tööst tulenevad me oleme ka OSS-i raportis juba välja toonud, mis on meie jaoks oluline, näiteks äh, võrdsed tingimused Eurotsoonile ja mitte Eurotsooni riikidele ja samuti äh, makromajanduslik kohaldamisprogramm, mis asendab tervet rida äh, jälgimismeetmeid, ma loodan, et meil õnnestub kohaldada ka tugevdatud järelevalve osas siin seda instrumenti ja äh, samuti, mis puudutab läbipaistvust ja vastutust, siis äh, on oluline siin meie roll ja see, kuidas äh, komisjon kõiki neid samme kavatseb astuda, samuti siin on ka palju väiksemaid küsimusi, mis on selle kogu protsessiga seotud ja mille parlament on sisse viinud läbi IGOSESi raporti. samuti on siin mõned küsimused, mida ma tahaksin oma seisukohast äh, selgitada siin raportis, mis on seotud definitsioonidega, äh, mõned elemendid on siin väga ähmased, eriti üleminek ühelt instrumendilt teisele ja sellega seotud tingimused. ma arvan, et siin on vaja mõelda ka selle üle, kuidas äh, mitte Eurotsooni kuuluvad liikmesriigid saavad pöörduda äh, komisjoni poole, kui nad tahavad IMF-ilt laenu saada siin on ka proportsionaalsusküsimused ja üks suur küsimus, mida me ei saa küll muuta, kuid äh, me peaksime sellega tegelema hakkama, mis on selle võimaluse kasutamine luua luua teatud tagatis mitte euroriikidele, kes osalevad SSM-is, sest erinevalt Eurotsooni riikidest neil ei ole teatud tagatisi, nii et ma teen teile ettepaneku seda siin kaaluda ma loodan, et äh, seda võetakse tulevikus ka arvesse. probleem on selles, et äh, rahalise abi äh, tase on piiratud, tegemist on vastastikuse abiga ja see on piiratud viiekümne, kuuekümne miljardi euroga, aga samas pankade rekapitaliseerimine nõuab suuremaid summasid, nii et siin on teatud piirangud, teatud probleemid, kuid kuid mm, kuivõrd ESM-i leping tuleb vastu võtta, siis võib-olla oleks võimalik mitte Eurotsooni riikidele äh, võimaldada osaleda pankade rekapitaliseerimises, kuid me peame siin vaatama ka teisi võimalusi, siin on võimalus luua uued fondid läbi valitsustevahelise leppe ESM-i eeskujul ja siin on ka mõned teised võimalused, mis ma oma raportis välja toon. nii et äh, raportööride kohtumisel me kõigest sellest juba rääkisime ja ma loodan, et jaanuaris õnnestub meil see kiiresti selle teemaga edasi minna, loodetavasti paralleelselt koos ESSi raportiga, suur tänu. okei okay,, thank you very much. aitäh. nüüd on sõna variraportööridel. kõigepealt Sabine, palun suur tänu! ma arvan, meil on siin palju võimalik ära öelda ja ma toetan raportööri ettepanekut omaalgatuslik raport koostada või vähemalt resolutsioon. pärast esialgseid arutelusid võin öelda, et minu seisukoht on sama raportööriga ja ma arvan, et selles äh, kriisi kontekstis äh, Eurotsooni mittekuuluvad riigid äh, omavad nüüd rohkem finantsinstrumente ja ma arvan, et see on oluline samm edasi Eurotsooni mittekuuluvate riikidele rahalise abi osutamise osas. mis puudutab olemasolevat abi, siis äh, viiskümmend miljardit eurot äh, jääb paika, kuid ma tahaksin siiski tõstatada probleemi, et kui me tahame ühtlustada neid tingimusi, mis äh, kehtivad rahalise abi puhul, siis me peaksime vähemalt kasutama samu krediiditingimusi, ma arvan, et äh, tegemist on küll poliitilise küsimusega, kuid nagu te ütlesite, äh, peaksime me kaaluma, kas me võiksime leida siin äh, õiguslikult sobiva lahenduse. ma tahan näha, milline on ajakava muidugi, sest vastavalt nendele piirangutele, mis meil on, omaalgatusliku raporti puhul, kuid ma arvan, et see on kindlasti lõppkokkuvõttes hea raport, aitäh. ja nüüd Aalde äh, pool, kolleeg Schmidt, palun. aitäh, aitäh äh, Danuta Hübnerile meil oli juba esialgne kohtumine sel teemal ja mina õppisin sellest kindlasti väga palju. ma arvan, et äh, tegemist on tänuväärse määruse ümbervaatamisega ma olen ka nõus sellega, et nagu Danuta Hübner ütles, peaks ähm, meil peaks olema ühesugune lähenemine, kui asi puudutab Eurotsooni mittekuuluvatele riikidele rahalise abi osutamist, ma olen äh, selle poolt, et minu riik muidugi ühineks Eurotsooniga, ma arvan, et see instrument on väga oluline sellegipoolest praeguses keerulises majanduslikus olukorras. mõnikord ma arvan, et, mõnikord mõtlen ma äh, oma riigi valitsusele ja mul on mõnikord tunne, et nad arvavad, et nad on väike saareke ja kaitstud ja kõik toimuv ei mõjuta neid, kuid see ei ole muidugi niimoodi. mitte keegi ei ole kaitstud, kui tsunami neid tabab. nii et me peame kindlustama siin koordinatsiooni ja mõtlema selle peale, mis toimub teiste raportitega siin komisjonis. meil me peame ähm, looma siin kaasaegse paindliku instrumendi. ja ma arvan ka, et me peame parandama siin vastutust ja läbipaistvust nii siin komisjonis kui ka terves parlamendis nii et äh, nende kahe krediidimehhanismi sisseviimine, ISSM ja äh, keskpanga roll tugevdab kindlasti kõik, äh, kogu seda süsteemi. võib-olla on siin üks element siiski puudu, mis puudutab Euroopa Parlamendi järelevalvavat rolli eelarve üle, komisjon laenab kapitaliturgudelt ja siis ne-, Euroopa Liit on selle puhul tagatiseks, kuid kui äh, laenude laen ei maksta tagasi, siis peab Euroopa Liit ka selle oma õlule võtma, see aga viib Euroopa Liidu eelarve suurendamiseni ja liikmesriikide rahalise panuse suurendamiseni, ma arvan, et me peame selle üle mõtlema. Nendele kahele küsimusele tuleb vastus leida, kõigepealt Euroopa Parlamendi kaasatus laenude heakskiitmise puhul Euroopa, Euroopa Parlamendil peab olema järelevalvaja roll rahalise abi garanteerimise puhul ja teisel puhul, kuidas toimida, kui laene tagasi ei maksta. ma arvan, et me võime siin leida mõned head vastused nendele küsimustele aga muus osas toetan raportööri. ma arvan, et Danuta Hübneri äh, töö on väga hea. aitäh. Sven, kas sina võtad roheliste nimel sõna? jah, tahan äh, vabandada meie raportööri Eva Jolid. ta oli väga kaasatud Islandi kriisi lahendamisse ja ta nõustas valitsust seal ja siin on mõned ühised elemendid, ehkki Island ei ole Euroopa Liidus, ma loodan, et me võime saada ka eh, kasu tema kogemusest. mis puudutab sisulist poolt, siis aitäh Danuta Hübnerile, kes on juba korraldanud mitmeid variraportööride kohtumisi ja ma loodan, et meil õnnestub jätkata heas koostöövaimus. ma mõistan ja toetan soovi lisada siia kõik meie saavutused, mis me, milleni me oleme jõudnud koos ESSi raportiga. mitmed meie probleemid on seal juba kajastatud, nii et kui asi puudutab demokraatlikku vastutust ja tugevamat sotsiaalset sotsiaalset õiglust erinevate programmide puhul. ma arvan, et on oluline kasutada seda hetke ja vaadata ausalt Ida-Euroopa riikide olukorda, kes on saanud nendest fondidest kasu. mõned neist on küll eurokriisis olnud väga tublid, kuid me unustame inimeste kannatused, mis on kaasnenud makromajandusliku olukorra stabiliseerimisega, paljud inimesed pidid oma kodudest lahkuma ja vaesus ja ebastabiilsus on suurenenud, nii et ma arvan, et on oluline vaadata olukorrale ausalt näkku erinevates riikides ja kaaluda so-, nende fondide ja programmide sotsiaalset efekti, mitte ainult majanduslikku efekti ma arvan, et on oluline ka mõelda protseduuriliste aspektide peale selle raporti puhul, nagu esimees ütles, põhineb see artiklile kolmsada viiskümmend kaks ja meie reeglid näevad ette, et meil peab olema tegelik raport selleks, et nõukogu ja komisjoni tegevust mõjutada. minu jaoks on see nüüd lahtine küsimus, kuidas tagada, et nad võtavad meie soove, et nad võtaksid meie soove arvesse, võib-olla me saaksime ka anda neile sõna õiguse, et äh, nad äh, meie soove arvesse võtaksid ja me peame vaatama oma kodukorda, kuidas me selle küsimusega tegelema, sest kui me vaatame asja laiemalt, siis ilmselt äh, tuleb veel äh, ettepanekuid, mis põhinevad kolmesaja viiekümne teisele artiklile ja mida rohkem on meil neid ettepanekuid, siis äh, seda keerulisemaks olukord läheb ja mis puudutab raportööri ettepanekut tagada teatud kaitsemehhanism, läbi pankade järelevalve, siis see on väga oluline ettepanek ja me peaksime kindlasti selle üle veel arutama, sest see finantsmehhanism, mida me kriisiolukorras kasutasime valitsuste stabiliseerimiseks, oleks kasulik ka pankade rekapitaliseerimise puhul, vähemalt meie arvates ei ole mingisugust õiguslikku takistust siin, sellepärast saame me võib-olla arutada meie olemasoleva kogemuse üle erinevate programmide puhul selleks, et luua ühtne kaitsemehhanism. ja lõpetuseks, loomulikult on parlamendi puhul oluline demokraatlik kontroll erinevate äh, riikide puhul, kus neid programme rakendatakse, me oleme seda arendanud ka koos ESSi raportis ja ma arvan, kuivõrd meil on väga palju teemasid korraga käsil, siis me ei teinud võib-olla piisavalt, et äh, kontrollida, mis toimub Rumeenias, äh, Lätis ja mujal. meil olid mõned delegatsioonid, mis seal käisid, kuid me ei andnud neile siiski piisavalt, me ei pööranud neile piisavalt tähelepanu ja need äh, probleemid, mida me seal nägime, olid otseselt eurokriisist tulenevad, äh, kombineeritud teatud kohalike faktoritega. võib-olla võiks äh, raport olla aluseks ka teatud aruteludele, mida me tahame komisjonis ära teha nende teemadega. suur tänu veel kord raportöörile suurepärase koostöö eest, aitäh uh,! suur tänu! ma näen, et konservatiive ja reformiste pole täna hommikul kohal ja ka kuue esindajaid ei ole. kas keegi veel soovib sõna? komisjoni esindaja on kohal. härra Angel, kas soovite midagi öelda? suur tänu, lugupeetud äh, esimees. meie eesmärk oli kõigepealt äh, euroalast välja jäävate liikmete riikide jaoks äh, võrgustiku, turvavõrgustiku parandamine, turvamüürid, krediidiliin, paindlikkus laenamises ja nii edasi. teiseks eesmärgiks oli järelevalve parandamine, nagu erinevad järelevalveprogrammid. ja viimane eesmärk, mis oli samuti oluline, oli vähendada bürokraatiat programmiriikide jaoks see ettepanek võeti vastu juulis, enne kui teie asusite koos Eesti teksti kallal tööd tegema ja võime kinnitada komisjoni poolt, et oleme pühendunud äh, oma tööle ning kanname hoolt selle eest, et parlamendi äh, poolt COSES-i tekstis vastu võetud muudatusettepanekud äh, ka teksti lõimitakse, eeldades, et kaksikpakett siiski vastu võetakse, mis on meie jaoks äh, muidugi väga tähtis. mis puudutab äh, rekapitaliseerimist, siis ähm, sellega on meil teatavaid probleeme. ta otsene rekapitaliseerimine ja maksed, toetused äh, valmistavad meile probleeme Äh, puht finantsilisest küljest, äh, sellepärast et äh, kui tegemist on aktsiainvesteeringutega, siis sellega kaasnevad riskid, suuremad riskid kui laenude andmine liikmesriikidega. ESM-i võrgustikuga me juba näeme kurja vaeva, mina olen olnud selles töös osalene, laenuvõimekus, krediidiriski piiramine ja krediidiagentuuride roll selles paketis, see on kõik väga keeruline. ja kuna Euroopa Liidu eelarve on viimaseks tagatiseks, nagu äh, härra Schmidt õigusega ütles, pidage meeles, et äh, kui kaks paketis äh, see läbi läheks, siis Euroopa Liidu eelarve ise satub krediidiagentuuride pilgu alla ja tekib äh, krediidihinnangu vähendamise oht. otsene taasrahastamine praeguses kontekstis on meie arvates praktiliselt keeruline, kuid me jätkame kõikide võimaluste uurimist, ESM-is on üks võimalus selleks olemas, see on laen pankade rekapitaliseerimiseks, seda saab ilma makromajandusliku kohandamisprogrammita ja see oleks ähm, pisut vähem problemaatiline, meil toimus väga hea koosolek teie raportööridega ja jätkame seda head koostööd ka tulevikus. kavatseme teie kojaga teha koostööd, hoolimata sellest, et tegemist ei ole kaasotsustamismenetluse kui sellisega, kuid kui, kuivõrd need kaks teksti on omavahel väga tihedalt seotud, tahaksime me jätkata seda head koostööd ka edaspidi. suur tänu! Sven, palun! Äh, kui meil on aega, siis tegelikult see, mis, äh, mida te ütlesite, tundusid, äh, tundus mulle väga huvitav ja ma esitaksin mõned küsimused. kui ma õigesti aru saan, mis nüüd ESM-iga toimub, siis üritatakse neid erinevaid riske õiguslikult lahus hoida ja me võiksime ka selles kontekstis seda kaaluda, kui me oleme kaks erinevat üksust, siis on võimalik ehk Äh, riskide ülekandumist äh, vältida. ma ei ole päris veendunud selles, et, äh, et teie argumendid a priori oleksid tugevad. ma saan aru, miks see võib olla poliitiliselt keeruline, kuid kui meil on ühine pangandusjärelevalve, siis meil peaks olema ka ühine tagatismehhanism vastasel korral, kui meil ei ole seda nõndanimetatud backstopi, siis ähm, me juba iseenesest loome ebavõrdsed tingimused ja need tingimused ei pruugi olla õiged selleks, et kõik saaksid võrdsetel alustel osaleda. ja milline oleks siis teie alternatiivettepanek sellele ja kas on võimalik õiguslikult neid asju lahus hoida? ning veel, ja ma tahaksin teada, mida te mõtlesite lausega, et kui kaks pakett, kaksikpakett vastu võetakse, siis äh, lõimite äh, meie muudatusettepanekud ka oma töös. Äh, selline tingimuslikkus on minu jaoks üsna silmatorkav, kas me siin muudkui loomegi tingimusi, te võib-olla tahate vihjata, et parlament kasutab ka sarnaseid meetodeid ja ja esitab oma poolt tingimusi, kuid võib-olla kui äh, me teeksime koostööd igal tasandil, oleks sellest meie seadusandlikus protsessis kasu. alustan äh, viimasest küsimusest, et kõiki äh, valesti mõistmisi välja juurida, väga paljud, kes on siin kojas teinud tõsiselt tööd kaksikpaketi kallal, oleksid väga pettunud, kui see läbi kukuks ja just nimelt sellisel moel tuleks tõlgendada ka minu avaldust. komisjonil oleks nii-öelda äh, jutumärkides parem müüa äh, nõukogule seda, kui äh, see tekst oleks õiguslikult nii-öelda täiesti küps. aga teie tehnilisemad küsimused? ja ma ei tahaks siin liiga ennatlikult mingisuguseid avaldusi teha, aga äh, ma kordan, me toetame härra Kiigolt teie muudatusettepanekute lõimimisteksti ja selles pole vähimatki kahtlust, ärge minust valesti aru saage. aga me püüame ESM-is äh, uurida võimalusi õiguslikuks äh, lahutamiseks, äh, luues SPV. ja praegusel hetkel ei ole me leidnud lahendust et see, mis ei mõjutaks negatiivselt meie laenuvõimekust, me töötame selle kallal ja see on tehniliselt väga keeruline. ja krediidiagentuurid lähtuvad oma süsteemist ja Äh, ESM-i lepingu eeskirjadega võib tekkida väga suur negatiivne äh, võimendus ja maksetasakaalu äh, osas me tahaksime seda vältida. me ei tahaks väga suuri riske võtta. praegu me seda ei ole teinud tõstatasite selle tagatiste või backstopide küsimuse mis on oluline nende riikide jaoks, kes tulevikus meie kriisilahendusfondiga hõlmatud saavad, neil ei ole, neil on vaja niisugust tagatist, me ei saa kasutada ESM-i, see on mõeldud ainult euroala riikidele, nii et me katsume vaadata, millised on teised võimalused, näiteks võib ette kujutada ESM-i krediidiliin ja öö, äh, aga meie kaalutelud on praegu väga algses faasis. tänuta, palun! suur tänu kõigile lihtsalt ja ma loodan, et meil lõpuks on selline väga külluslik raport äh, ja me võime olla praegusel hetkel innovatiivsed, lasta ennast äh, inspireerida teistest institutsioonidest. Äh. aga paari sõnaga ka selle fiskaalse tagatise või backstopi osas pankade. nii palju, kui ma saan siis aru, siis äh, kriisilahendusfonde korraldatakse liikmesriigi alusel kuid pankade rekapitaliseerimise küsimus jääb minu meelest väga oluliseks tänases maailmas. endiselt on tõsiseid probleeme nendes riikides, kes ja meil on väga palju riske, väga palju ebakindlust ja meie institutsioon ja meil on risk, et üks osa turust ei ole järelevalve all ja, ja nii edasi. ja seepärast ma saan aru, et ESM-i ähm, lepingu potentsiaalsed muudatused ja in-kapital osalevate riikide poolt kes saavad seda siis kasutada pankade rekapitaliseerimise toetusvahendid, see on võimalik, see on keeruline õiguslikult, sellega kaasnevad mitmed valulised sammud. ja ma mõistan ka teist võimalust, millega ka kaasneb rahastamise probleem, päris tõsine ja tõeline probleem, millega me tõenäoliselt ka silmitsi seisame kuid äh, on ka kolmas võimalus, äh, mitte sisse makstud kapital ainult, vaid äh, ka IMF-i osalusega kapital, millegi loomine aga me ei tohiks lihtsalt loobuda lahenduse otsimisest, see ei, lahendus sellisele olukorrale ajaks hädavajalik ja seetõttu ma tahaksingi uurida, kas on võimalik see lahus hoidmine. kas meil võiks olla selline mitmekihiline instrument äh, äh, sisse makstud kapitalist ja äh, callable kapitalist ja suur tänu kõigile, kes on teinud koostööd selle kapitali selle, selle teema kallal meiega. ja kas me võiksime püüda seda ka iniraportisse sisse saada? see oleks ka väga tore. Uh, suur tänu, Danuta. nagu te teate, siis me peame komisjoni esimeeste konverentsil sellest rääkima, eks ma siis annan teile infot. aga alustage siis äh, oma tegevust äh, ja kas sellest saab algatusraport või, või resolutsioon või äh, sisuliselt äh, sisu, kui seda hakata ette valmistama, siis äh, on meil võimalik selle üle hiljem otsustada, me peame ka äh, siis vaadata seda ka teiste algatusraportitega seoses. ajakava meil praegu ei ole selle teema kohta. aga kuna juba on alustatud töö, koostööd variraportööridega, siis ma teen ettepaneku, et jätkake seda lihtsalt. ja kui on vähegi võimalik, siis esimesel võimalusel saame asjad paika. see on pisut ebatavaline, aga kuivõrd meie töö on mahukas ja meil on mitmeid algatusraporteid, siis paraku see sedakorda nii on. nii palju siis sellest päevakorrapunktist, läheme edasi päevakorrapunkti number seitse juurde, milleks on väärtpaberi arveldus Euroopa Liidus väärtpaberite keskdepositooriumide direk-, direktiiv üheksakümmend kaheksa kakskümmend kuus, peaaegu oleme suutnud ajakavast kinni pidanud, üheksa nelikümmend pidime me alustama oma tööd selle päevakorrapunktiga. me oleme siin, et vaadata läbi muudatusettepanekud ja ma annan sõna nüüd meie raportöörile, Kei Swinburne'ile, palun Kei. suur tänu, proua esineja. ma tõesti tegelikult teen lühidalt oma sissejuhatavate märkustega, sellepärast et variraportööride ja personali kohtumine eelmisel nädalal Strasbourgis oli äärmiselt viljakas, olen saatnud laiali kompromissmuudatusettepanekud, milles on mitmeid tehnilisi muudatusettepanekuid ja, ja mis panevad selle raporti tasakaalu. eelmisel nädalal aga saatsin laiali ka võimaliku erakondade või fraktsioonide vahelise äh, kompromissi tee äh, ühtse turu äh, lahenduste võimaldamiseks, uutele turule pääsejate, turule tulijate, äh, turule lubamiseks äh, ja nii edasi ja nii edasi ja variraportöörid tõenäoliselt analüüsivad äh, seda teksti põhjalikult ja vaatavad, kas see on kõikidele fraktsioonidele vastuvõetav. ja see on võib-olla siis ka see valdkond, millele sooviksid peamiselt tähelepanu pöörata meie variraportöörid, pidades silmas meie eelmise nädala arutelusid. kõikidel on minu tekstid käes, nii et mina rohkem omalt poolt ei ütlekski ja äh, mind huvitavad väga variraportööride seisukohad pärast meie avatud arvamuste vahetust eelmisel nädalal. suur tänu! sellisel juhul annan sõna kohe äh, Herbert Tortmann äh, Rahvapartei fraktsioonist, tegemist on internetis ülekantava komisjoni kohtumisega ja dokumendid äh, ei ole kättesaadavad äh, praegusel hetkel, kompromissettepanekud ei ole kättesaadavad nendele inimestele, kes internetist vaatavad, nii et rääkigem üksikasjalikult. suur tänu! Äh, jah, tõesti, me oleme kõik keskendunud oma aruteludes artiklile viiskümmend kaks, kus räägitakse sellest, et millist äh, vormi need äh, pangateenused peaksid võtma ja milline see keskdepositoorium olema peaks. suur tänu Kei Svinbjörnile selle ettepaneku eest, mille ta eelmisel nädalal tegi. ma arvan, et see läheb põhimõtteliselt õiges suunas. ma arvan, et meil tuleks leida selline reguleering, mille puhul põhimõtteliselt lähtutakse sellest, et me eraldame omavahel äh, pangateenused ja keskdepositooriumi. jah, üks erand tuleks siiski ette näha, aga see erand peaks saama Euroopa tasandil äh, ka siis tõesti heakskiidu. kui pank pakub pangateenuseid äh, mis on tõesti vajalikud oma töö läbiviimiseks, siis tõesti tuleks hoolitseda selle eest, et, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused. see tähendab seda, et liikmesriigid, kus keskdepositooriumi teenuseid pakutakse, et need tuleks kaasata äh, erandimenetlusse ja erandi andmist peaks vedama Euroopa Komisjon ja siis ähm, ESMA oleks viimane asutus, mis saab siis oma sõna sekka öelda. ja ainult sellisel on meil võimalik tagada kõikide keskdepositooriumi osaliste võrdne kohtlemine. kui keskdepositoorium siiski otsustab erinevaid mudeleid pakkuda, ehk et äh, luuakse oma pank, mis pakub pangateenuseid, siis ma arvan, et on ikkagi täiesti mõistlik äh, sellele pangale anda ka korralik pangalitsents. nii et see ähm, ettepanek siin, et me ainult osalisi litsentse välja annaksime, ei ole minu arvates eriti jätkusuutlik olen kindel, et äh, kui me selle kompromissi nimel edasi töötame, siis on meil tõesti võimalik ka leida selline lähenemine, millega kõik nõus oleksid. veel paari sõnaga kogu ülejäänud ettepaneku kohta, me ei räägi siin ju mitte ainult artiklist viiskümmend kaks, meil on terve rida muudatusettepanekuid tehtud, mille eesmärgiks on äh, nõndanimetatud Skandinaavia mudeli tagamine keskdepositooriumi jaoks. ma arvan, et selline lähenemine on mõistlik. seal kasutatakse erilist mudelist äh, ja ma arvan, et me peaksime Skandinaavia mudeliga arvestama, sellepärast et selles ei ole ohtusid, vaid otse vastupidi, see tagab suurema läbipaistvuse. ning kõik muudatusettepanekud, mis selles suunas lähevad, ähm, on meile vastuvõetavad ja me toetame. viimane märkus nende ühenduste kohta, ähm, kes depositooriumi erinevate osapoolte vahel erinevates liikmesriikides ma arvan, et äh, mõistlik ei oleks mitte kõiki neid ühendusi ka kohe heaks kiita, kes depositooriumi ja liikmesriikide vahel, vaid alles siis, kui tegemist on tõesti äh, koostöövõimet tagavate ühendustega ja nendele peaks siis tõesti ka andma ähm, tagatis ülejäänute puhul, aga mitte. see on meie poolt kõik Um, thank you now for the S&D. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Antolin. Muchas gracias eh,, presidenta. <clears throat> Quisiera en primer lugar agradecer a la suur tänu. tahaksin tänada raportööri tema koostöövaimu eest selles konkreetses küsimuses meil on käesil esimene muudatus ettepanekute läbivaatamise faas ja ma ootan juba pikisilmi meie koostööd. kahtlemata me peame oma süsteemi tugevdama. peame kandma hoolt selle eest, et meil on tugev raamistik nendele asutustele ja nende tegevus peab olema ka samas äh, tagatult läbipaistev ja siis äh, kõrvaltegevused ja peamised äh, tegevused on ka üks teemavaldkond, millega me peaksime töö tegelema. ja siis väärtpaberite keskdepositooriumite peamised tööülesanded ning täiendavad ülesanded, täiendavad töövaldkonnad. erinevate tegevuste vahel peab olema selge vahe. meil on vaja aega selleks, et sellega tegeleda. ja me peame andma ka depositooriumitele aega, et nad eraldaksid oma keskseid tööülesandeid peame tegema tööd muudatusettepanekute kallal. tagama investorite õiguste kaitse, osanike õiguste kaitse ning äh, meie tegevus peab olema järjepidev ja kooskõlas esmategevusega. meil on vaja teabe läbipaistvust, kui me siin räägime turu infrastruktuurist äh, ja seda me ju teeme, siis äh, on läbipaistvus möödapääsmatu, kedagi ei tohiks diskrimineerida, erinevaid äh, osalejaid ei tohiks dis-, diskrimineerima. mis tähendab iseenesestmõistetavalt ka seda, et VKE-sid tuleb arvesse võtta. süsteem peab olema õiglane, avatud, meie esimesed arutelud toimusid Strasbourgis väga heas koostöövaimus ja ma olen väga ka optimistlik edasiarengu osas. suur tänu! mina olen ALDE variraportööriks, nii et annan nüüd siis sõna iseendale kui variraportöörile ALDE fraktsioonist. meie fraktsioonis on äh, terve rida erinevaid arvamusi ja on üks, iga kord, kui me tegeleme nende küsi-, küsimustega, selle temaatikaga, siis, äh, siis nii see kipub olema äh, kollektiivselt otsustasime me, et komisjoni nõue pangandustegevus ja kõrvaltegevus lahku, lahus hoida ei olnud õige lähenemine ja seetõttu me oleme selle kustutanud. ja siis äh, kas äh, pangandamislitsentsidega väärtpaberite keskteesk või positsioonumid peatada, et riskide kandumist vältida, me ei tea, kas oleks, äh, kas see on äh, tõesti sihipärane ja me leiame, et kui me sellise lahenduse kasuks otsustame, on meil vaja ennem asjad põhjalikult läbi mõelda. aga me leiame, et äh, praegusel hetkel ei ole see selleks õige aeg aga nagu ka teised kolleegid, tahame kanda hoolt selle eest, et kui väärtpaberite keskdepositoorium kavatseb panganduslaadsete äh, teenustega tegeleda, siis igal juhul tuleb äh, rakendada usaldatavusnõuet, järelevalvet väga rangelt ja kui äh, tekib mingisuguseid raskusi väärtpaberite keskdepositooridega, siis väärtpaberi arveldustegevus peaks saama jätkata nagu tavaliselt ja ja äh, meil on siin ka kapitalidirektiiviga äh, seoses äh, kriisi lahendusettepanekuid, kriisi ja üks kolmanda samba avalikustamisest ongi krediidi ja, ja likviidsusvoogude info avalikustamine või, või, või, või info kohta aruandluse esitamine ja kui me vaatame siin neid väärtpaberite keskdepositooriumi omanike suhteid, siis ühel või teisel moel on kogu see teema väga omavahel seotud, erinevad valdkonnad, ja mind väga huvitab see valdkond, äh, pangandusteenused, äh, keskdepositoorium üheskoos, lahus, ma arvan, et me peaksime äh, püüdma tagada teatava sümmeetria ja mis ei oleks diskrimineeriv, me ei tahaks, et asjad oleksid ainult ühe ülbaga loodud, löödud ja läbipaistvus iseenesest äh, on väga suureks abiks siin valdkonnas. artikkel seitse äh, ja siis äh, sellega koos distsipliin väärtpaberi arvelduses me ei tahaks mitte mingil juhul, et VKE-d kapitaliturgu ei kasutaks, sellepärast et riskid on liiga suured äh, ja seda kohustuslike sammude tõttu ja me ei tahaks mitte mingil juhul VKE-sid, VKE-delt võtta ära stiimulit äh, ja neid tuleks julgustada finantsturgudel osalema, kui pangad laenavad vähem, aga, aga äh, peab olema samas tagatud teatav kontroll. Äh, kõik ei tohi olla täiesti vaba, kuid ja, ja, ja likviidsus äh, peab olema tagatud VKE-de ja väärtpaberid ja vähem likviidsed väärtpaberid on oma elutsüklis erinevatel etappidel ja neil on raske jääda atraktiivseks investoritele ja me peame realistlikult samas aga suhtuma turgudesse, mis on olemas ja me ei taha midagi sundida läbipaistvatelt turgudelt vähem läbipaistvatele turgudele ja vähem läbipaistvatele alternatiividele, nii et seetõttu ühe režiimi toetamine ja teisele režiimile toetust, teiselt režiimilt toetuse äravõtmine äh, tundub mulle ebaloogiline, nii et vähem likviidseid instrumente võiksime meie arvates ka toetada. siis äh, väärtpaberite keskdepositooriumid, pangandus, äh, tegevusega nelikümmend neli A ja viiskümmend kaks A, äh, siin vaadakem MIFIDit ja EMIRit, konkurentsivõimelise teenust, tehingujärgsete teenuste turu loomine on siin meie eesmärgiks. MIFIR, EMIR ja kapitalinõude direktiiv äh, loovad siin juba turu infrastruktuuri tingimusi, esmalt peab teostama ülevalve, järelevalvet ja me ei tahaks, et, et äh, konkurents äh, satuks ohtu, see seaks ohtu ühtse turu tekiks süstemaatiline infrastruktuuri ohv ja läheks vaja maksumaksja garantiisid, mis on otseselt vastupidine sellele, mida me soovime saavutada. ja kui see on, osutub tõeks, siis peab igal juhul komisjonilt paluma täiendavaid õigusloomelisi ettepanekuid. artikkel kolmkümmend kolm, kui CSD tegeleb väärtpaberite laenamise tegevusega ja, ja peab ta EBA-le, ESMA-le ja teistele pädevatele asutustele teavet jagama. ma tean, et praegu töötakse Euroopa Keskpangaga sidemete kallal ja FSB algatus õigusliku üksuse identifitseerija koh-, osas repode ja väärtpaberilaenutehingute jaoks ühtsete standardite loomine oleks teretulnud, tahame artikkel kaks siis äh, julgustada CSD-sid äh, rahvusvahelist läbipaistvat äh, kommunikatsiooni menetlust rakendama, eh, tagada avatus teistele osalejatele ja infrastruktuurile. ja praegu paistab, see on minu poolt kõik. suur tänu, raportöör, tehtud töö eest ja mul on kahju, et ma niiviisi pean äh, osalema kaugjuhtimise teel paraku, äh, osaledes triloogi läbirääkimistes ja suur tänu, et te suhtusite sellesse mõistvalt. Äh, Jean-Paul Bessay, palun, roheliste nimel. suur tänu, proua esimees. proua Swinburne, meie raportöör, suur tänu ma arvan, et me oleme jõudnud õigele teele tänu proua raportööri tööle, kokkulepped on meile vastuvõetavad, kok-, ja üks element, mis meie arvates ei ole nii väike, see kuurikuulus artikkel viiskümmend kaks, kuidas hoida lahus tõhusalt äh, väärtpaberiarveldust pangandustegevusest, selleks et riskide ülekandumist pangandussektorist vältida väärtpaberite keskdespositooriumitele. milliseid kaitsemeetmeid rakendada ohtude ülekandumise vastu, me kõik teame, et see võib olla, sellel võib olla kohutav mõju proua Swinburne, teie olite valmis äh, tegema ettepaneku range tegevuste lahus hoidmise kohta. meie arvates äh, kompromiss praegusel hetkel on äh, ähmane ja ta lubab, lubab teataval määral mittelahusolekut, tegemist on selline kahese, kahene süsteem, väga kompleks, kompleksne, keeruline süsteem, ähm, millega kaasneb, kaasnevad ohud. kui me tahame pangandusteenuseid ja väärtpaberiarveldust täiesti lahus hoida siis tuleb seda ka teha ja pangandustegevus peab olema piiratud. ja see tähendab seda, et ähm, kui meil on eesmärk paigas, siis võib meil olla ka üleminekuperiood, võime arengu üle vaadata iga kahe-kolme aasta järel, võime teha ajutisi erandeid selleks, et äh, võimaldada meie süsteemil uue eeskirjastikuga kohaneda. lahushoidmise põhimõtte osas tahaksime kindlust, rangust, aga äh, rakenduse aja osas äh, paindlikkust ja üleminekuvõimalusi. suur tänu! kuue liikmetest ei ole siin kedagi kohal, nii et lähen edasi ja annan sõna äh, proua Essaia, Mariann Tyson soovivad sõna kas keegi veel? sari, palun. suur tänu, Sharon. suur tänu raportöörile hea tehtud töö eest, ka mina toetan seda, et äh, otsest ja omnibussi mudelit tuleks äh, võrdselt kohelda mina ise leian, et esimene mudel on tõhusam ja Rahvapartei kolleeg härra Dorfmann rääkis Põhjamaade mudelitest, Põhjamaade mudel tõesti on palju läbipaistvam, selles pole kahtlust. peaksime püüdlema ka kõige tõhusama ja optimaalse korralduse poole ja oma muudatusettepanekutes olen ma püüdnud pisut ambitsioonikamaid äh, eesmärke meile püstitama tulevikuks, meil on ühtne Euroopa maksete ala äh, SEPA, peaksime püüdlema ka Euroopa ühtse äh, väärtpaberiala poole, SESA poole ja oma muudatusettepanekus sada kakskümmend kaheksa olen ma öelnud, et lõimitud väärtpaberiarvelduse turu loomine peaks olema meie ühtse turu toimimise seisukohast oluline eesmärk ja kui see on meie ühine eesmärk, siis meil peaks olema kõikide osapoolte äh, ühtsete standardite kasutamine nagu SEPA puhul ja kõik äh, osalejad peaksid olema nii omavahel seotud et kõik võivad osta väärtpabereid samamoodi, nagu nad ostaksid neid oma koduliigist, nagu ma olen öelnud oma muudatusettepanekus kolmkümmend üks, siis investor peaks saama investeerida ükskõik millistesse Euroopa Liidu väärtpaberistesse ja kogu see protsess peaks olema kiirem ja teen ettepaneku, et pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat tuleks piirduda ühe arvelduspäevaga pärast Äh, tehingu tegemist, kaupamistehingu tegemist ja kahe tuhande kahekümnendast aastast edasi äh, peaks äh, andmetus olema tehtud samal päeval. see aitaks kokku hoida päris palju raha ja läbipaistvus suureneks, kui meie muudatusette-, minu muudatusettepanekud läbi läheksid. suur tänu raportöörile ja, ja ootan juba põnevusega meie head jätkuvat koostööd. Mariann, palun suur tänu, proua esimees, ma teen hästi lühidalt, sellepärast et mul on mõned äh, muudatusettepanekud tehtud ja need keskendusid komisjoni ettepaneku ühele aspektile, nimelt pangateenuste eraldamine, see ettenähtud eraldamine ja lahushoidmine. et meil oleks eraldi mudel. teen lühidalt, sest väga palju on juba öeldud, olen nõus põhjendusega, miks siin protesti häält, hääli oli kuulda. ma ei näe mitte mingeid põhjuseid ja ma ei ole kohanud ka mitte kedagi, kes oleks suutnud mind veenda kaks pluss kaks mudelis, et miks see peaks olema ainus võimalik. minu arvates võivad mõlemad mudelid üksteise kõrval eksisteerida, me võime kasutada ka üks pluss kaks mudelit ja ka see võib paralleelselt kaks pluss kaks mudeliga ähm, püsima jääda jah, meil tuleb need äh, meetmed kohandada ja need peavad olema karmid, aga niimoodi on võimalik ka siis tõesti ausat konkurentsi tagada. nüüd komisjoni põhjendus, miks peaks olema tegemist kaks pluss kaks mudeliga, et on vähem riske ja rohkem konkurentsi kogu süsteemis nojah, ma olen selle põhjendusega nõus, sest me kõik soovime suuremat konkurentsi ja et riske oleks vähem. see tõesti peaks olema meie eesmärk. aga nüüd see ettepanek, mis on tehtud, ma ei tea, kas sellega on võimalik neid eesmärke saavutada, mina isiklikult kahtlen mis mind puudutab, siis mina tegin vastavad muudatusettepanekud ja mina leian, et mõlemad mudelid peaksid paralleelselt püsima jääma ja me ei peaks ette kirjutama, et kaks pluss kaks peaks olema see mudel, üks pluss kaks peaks ka paralleelselt jääma püsima. suur tänu! kas komisjon soovib kommenteerida? Jennifer? Yes, thank you very much. jah, suur tänu! ma keskendun üldistele märkustele, ma ei lähe üksikasjadesse. proua Sünböni ettepanekus ma lihtsalt äh, kommenteerin kommentaare, mida täna tehti. kõigepealt äh, pangateenuste ja keskdepositooriumi lahushoidmine. jah, see ei üllata teid äh, kuid nagu ettepanekus on kirjas, meie leiame, et turvalisus on kõige tähtsam ja me oleme välja valinud kõige turvalisema mudeli mi-, siis paar kommentaari, mida tegi proua Tyson, et kaks mudelit peaksid jääma paralleelselt püsima. me pigem eelistaksime süsteemi, kus meil oleks äh, see äh, üksikasjalik mudel ja et see oleks reegel ja et see integreeritud mudel oleks pigem erand siis edasi need kommentaarid, mida teie ise tegite, proua esimees äh,, tähtaegade kohta. jah, me saame aru nendest põhjustest, mis on mitmete variraportööride tehtud muudatusettepanekute taga ja ka meie leiame, et paindlikkust on vaja, kuid sellegipoolest äh, konkreetsete ettepanekute reguleerimine on, võib olla väga raske, väga raske on neid erandeid ähm, määrusesse sisse kirjutada. jah, me võime küll erinevaid ettepanekuid teha selle kohta, kes võiks saada ähm, erandeid äh, tähtaegade pikendamiseks näiteks ähm, tulu saav osapool võiks näiteks otsustada vastavalt siis erinevatele üksikjuhtumitele. siis tehti paar kommentaari. mainiti seda Põhjamaade mudelit, Skandinaavia mudelit äh, ja räägiti omnibus äh, mudelist ja äh, Äh, otsehaldajate mudelid, ähm, jah, kõik need ettepanekud tasuvad kaalumist, kuid palun arvestage ka sellega, et me praegusel hetkel äh, vaatame läbi ka tagatisi puudutavat äh, seadusandlust ja me keskendume pigem horisontaalsele lähenemisele. nii et me tõesti peame igat juhtumit eraldi vaatama me peame mõtlema selle peale, kas äh, äh, peaksime selle küsimuse panema siis sellesse määrusesse või lähtuma pigem horisontaalsest lähenemisest ja me tegeleme sellega järgmise aasta kevadel. ma usun sellesse alles siis, kui ma olen seda ettepanekut näinud, ütleb proua esimees. aga suur tänu! okei okay,, annan sulle nüüd tagasi sõna, et saaksid lõpetada selle arutelu. jah, suur tänu, suur tänu kõikide märkuste eest, suur tänu ka komisjonile, ma arvan, et kõik variraportöörid on jõudnud järeldusele, et äh, keskdepositooriumi ja panga ühendamine peaks olema erand, mitte reegel, nii et me oleme kõik ühesel, ühisel seisukohal, kuid äh, küsimus on selles, kas praegust mudelit võiks ka uue mudeliga ühendada ja kas me peaksime lubama tal püsima jääda või me siiski kutsume üles äh, sellest loobuma, nii et ma arvan, et see on see, mida variraportöörid järgnevatel nädalatel arutavad, aga siiski pärast jõulupuhkust, mitte jõulude ajal, nii et uuel aastal siis. aga tegemist on tähtsa aruteluga ja mõeldes nüüd selle peale, et komisjon on veendunud, et eraldamise puhul on tõesti ka eeliseid, siis me peame sügavamalt neid küsimusi arutama, peame vaatama seda, mida mõtleb, mõtlevad Roheliste fraktsioon ja siis ka seda, mis seisukohal on Rahvapartei ja vaatame, kas neid seisukohti oleks võimalik ühendada. nüüd see otseste haldajate mudel, ma arvan, et äh, selle üle saab arutada alles siis, kui me oleme tõesti sügavamale läinud. minu tehtud muudatusettepanekud distsipliini kohta, siin on äh, räägitud just äh, kasusaajast ja ma arvan, et tegelikult kasusaajale keskendumine äh, kõrvaldab ka väga paljud probleemid, mis meil praegusel hetkel on rahavoogudega. ja me peame muidugi arvestama, et siis me tõesti aktsepteerime siiski äh, suuremat osa nendest tagatistest, äh, mis on ette pandud. ja meil tõesti tuleb suurendada äh, läbipaistvus ja väga paljud muudatusettepanekud, mida erinevate fraktsiooni poolt tehtud, tehti, keskenduvadki just läbipaistvule. me soovime see süsteemi muuta tõhusamaks. ma olen nõus äh, sellega, mis on kirjas artiklis sada kakskümmend kaheksa, me peaksime Saara suuri eesmärke siin tõesti järgima, kuid me peaksime äh, mõtlema selle peale, kas meil on võimalik neid täita ja see tähendab seda, et meil peaksid olema suured eesmärki, seepärast tõesti palun, palun, selle küsimuse lahendamist on nii palju edasi lükendatud ja praegusel hetkel me tõesti jookseme kogu sellele protsessile järele ja seda on, meil on olnud nii palju tagasilööke, nii et tõesti, kui võimalik, siis me peaksime jõudma kokkuleppele. väga paljud nendest küsimustest, mis muudatusettepanekutes tõstatati, on võimalik on sellised, mille puhul on võimalik kokkuleppele jõuda. ja me peaksime tõstima ka nendele küsimustele, mis praegusel hetkel on vastuolus seadusandlusega, need tuleb äh, lahendada, me peame olema äh, suurte, peame endale püstitama suured eesmärgid ja ma arvan, et me peaksime leidma võib-olla mõne teistsuguse lühendi, äh, aga kuidagi tuleb need suured eesmärgid täita tegemist on tehnilise küsimusega. on väga palju valdkondi, kus on võimalik jõuda kokkuleppele fraktsioonide üliselt, ma loodan, et me teeme seda võimalikult kiiresti. kõik, kes ei ole variraportöörid, aga keda huvitab see küsimus, kui te sooviksite selle dokumendiga tutvuda ja kui teile tundub, et ei saa neid, siis tõesti lihtsalt pöörduge minu kontori poole ja me saadame teile need dokumendid edasi, siin ei ole ühtegi salastatud dokumenti, kõik on avalikud ja kui soovite kaasat-, panustada sellesse, siis oleme nõus teid hea meelega kaasama. nii et nagu öeldud, tegemist on tehnilise küsimusega, see tuleb võimalikult hästi lahendada. nii et meil on terve rida dokumente, mida on vaja läbi arutada ja järgmise aasta alguses peaksime me olema tõesti ka võimalik eh, edasi liikuda selles küsimuses ja nüüd siis see pangateenuste küsimus ja kuidas selles edasi liikuda, tõesti tegemist on tähtsa küsimusega, me peame jõudma kokkuleppele ja ma tahan jõuda fraktsioonide üle selle kokkuleppele, mitte et lihtsalt on paar fraktsiooni, mis äh, toetavad seda ettepanekut. selleks, et me saaksime kogu Euroopa Liidus parema, paremini toimiva süsteemi, see oleks kõikide huvides, suur tänu! suur tänu, Kei! soovime hääletada komisjonis kahekümne esimesel jaanuaril järgmisel aastal ja maikuus läheks siis see küsimus täiskogule, nii et meil on tõesti päris palju aega, et kolmepoolseid läbirääkimisi pidada. nii et suur tänu ja olen nõus teiega, et me peaksime nende asjadega ka edaspidi tähelepanelikult tegelema, sest nagu komisjon on öelnud, me peame võitlema nii kaua, kuni tõesti tagatiste pakett on vastu võetud ja praegusel hetkel lihtsalt ei ole turvaline need küsimused ka kõrvale lükata. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt on hääletus, mis on ette nähtud poole üheteistkümneks, nii et teeme lühikese veerandtunnise pausi ja jätkame pool üksteist.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

pean äh, ette lugema ka esimehe teadaanded, sest me lükkasime nad eile enne Mario Draghi kohtumist tänasesse. kõigepealt Miri delegeeritud õigusaktid. kas äh, palun saaks vaikust, ütleb esimees. me ei hakka hääletama enne, kui siin lõpuks vaikust saab It's also those two there. Yeah. Okay. Right. First of all, the kõigepealt komisjon peab vastu võtma peagi delegeeritud õigusaktide miiri all, mis põhineb tehniliste standarditel, mis saadeti septembri alguses, nii et et äh, meie peame selle vastu võtma äh, selle kuu lõpus jaa, ma sain aru, et äh, komisjon kavatseb mustandit vastu võtmata, teksti vastu võtta üheksateistkümnendal detsembril. meil see aga ei anna parlamendile võimalust seda teksti läbi vaadata, sellepärast komisjoni nimel palun seda eh, perioodi edasi eh, pikemaks eh, lükata ja komisjon ei ole ka vastanud kommentaaridele komisjoni liikme poolt, mis puudutab, tehnilisi standardeid puudutavat teksti, mis saadeti novembri keskel vastavalt Werner Langeni kirjale novembri keskel. kavatsen vastata nii kiiresti kui võimalik, nii et parlament saab äh, seda oma läbivaatamises kaaluda. kõik see meie läbivaatamise aeg langeb äh, pühade ajale. Mm, seega me peaksime olema tähelepanelikumad oma ajakavade koostamisel, et me ennast kogu aeg sellesse olukorda ei paneks, tegemist on aastase tsükliga ja delegeeritud õiguse, õigusaktide puhul on see aastane ajakava, aga see võib juhtuda ka järgmiste teemade puhul ja ma tahaksin siin eh, selgust saada, mis puudutab triloogi eh, kapitalinõuete eh, määruse kohta, siis eelmisel nädalal oli meil kaks poliitilist triloogi, kus räägiti olulistest teemadest nagu süsteemsete institutsioonide lisakapitalipuhvrid, äh, likviidsus, tasustamine ja nii edasi. kuid äh, osad teemad jäid käsitlemata. ehkki osasid teemast oli juba kahepoolsetel läbirääkimistel käsitletud. mul on kahju, et Äh, kaasajastatud dokumendid ei ole kättesaadavad, isegi minul ei ole neid ja ma loodan, et konsolideeritud tekst ähm, koos meie positsiooniga pannakse kokku ja saadetakse laiali nii, et fraktsioonide parlamendiliikmed on asjaga kursis. nüüd ma pean ka uuesti teie poole pöörduma kahes küsimuses. kõigepealt äh, Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa Sotsiaalettevõtlusfond me olime siin peaaegu juba ähm, kokkuleppeni jõudmas, kuid ähm, me jäime siiski äh, kinni maksuküsimuste puhul. Äh, detsembri alguses arutasime seda ja Koreper on nüüd kinnitanud kaheteistkümnendal septembril seda, detsembris seda kokkulepet, nii et ma vastavalt äh, seitsmekümne kolmandale kodukorrale reeglile pöördun nüüd teie poole ja annan sõna ühele või mitmele raportöörile soovid midagi öelda selle teema kohta või kas me lihtsalt läheme siin edasi, kui keegi just midagi siin millegi vastu ei ole, siis viime täiskogule kas veebruaris või märtsis kokku lepitud teksti, kui äh, parlamendi ja nõukogu juristlingvistid on teksti läbi vaadanud. kui mitte, kui kellelgi mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis me võime minna edasi. me peame sama tegema ka reitinguagentuuride puhul. poliitiline kokkulepe sõlmiti novembris ja mina pean komisjoniga konsulteerima. Leonardo, kas sa soovid sõna? küsib esimees ei, aitäh, tahtsin ainult kinnitada, et tõepoolest jõudsime kokkuleppele, see oli üsna keeruline töö, sest parlamendi algpositsioon oli väga erinev nõukogu omast. tänan variraportööre, nende panus oli väga oluline läbirääkimistel, me peaksime rääkima täiskogul viieteistkümnendal jaanuaril vist selle teemal. juba ähm, arutasin sellega siin avalikult, äh, selle teema üle ka avalikult siin ka Küprose finantsministriga, nii et ma ei pea siia juurde tagasi tulema. jah, äh, ütleb esimees, kui äh, komisjon on nõus, siis viime selle teksti äh, jaanuaris täiskogule ja lõpuks Äh, riiklikud äh, arveldused, äh, jõuti kokkuleppele, mis puudutab riiklikke ja regionaalseid arveldusi. see on osa kuusikpaketist ja läbi kirjaliku protseduuri on jõutud kokkuleppele ja fraktsioonidele on dokumendid ka saadetud, mina olen äh, nüüd siis äh, siin ja pöördun teie poole raportöörina ja ütlen, et äh, selle töö jooksul avastasime, et meil on veel mõned lahendamata küsimused. tulen selle juurde, kas läbi algatusraporti või resolutsiooni, kuid seda arutavad veel koordinaadid, koordinaatorid, milliseid järgmisi samme astuda, sest äh, statistika on väga oluline. tahaksin tänada ka parlamendi juristlingviste suurepärase tehtud töö eest, kes kaevasid läbi tuhandete lehekülgede lisades. just ilma nendeta meil ei oleks õnnestunud problemaatilisi kohti välja tuua ja nad peavad seda tegema ka veel nõukogus, enne kui hääletamiseni jõuame. ma arvan, et et meil siin mingit konkreetset ajakava ei ole võimalik paika panna, kas keegi, kellelgi on äh, vastuväiteid täiskogul hääletamise suhtes, ei ole, selge. asi läheb veel keerulisemaks. nagu te kohe näete, vastavalt uuele kodukorra reeglile seitsekümmend, nüüd lähme Philippe de Bakkeri raporti juurde, mis puudutab VKE-de ligipääsu, ei ei, jääme siiski Edward Kikluna raporti juurde Euroopa statistika teemal. kas me oleme valmis? Let's have a test vote then. proovime kõigepealt, äh, teeme testhääletuse. vajutage nuppudele. Right, votes. <laughs> Right. okei okay vacation now. Right, okay. Who's voting to go on holiday okay.? Oh. kes hääletab äh, puhkusele minemise osas? selge, kolmkümmend neli lähevad äh, puhkusele ja kaks jäävad erapooletuks. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B poolt. ei, kahes osas siiski. esimene osa kompromissist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ei, tagasi lükatud. nüüd siis eh, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on heaks kiidetud. kontrollime, kui te soovite. muudatusettepanek viiskümmend viis. Um, no, that's rejected. That was... ei, see on tagasi lükatud, seitseteist poolt ja kakskümmend tagasi lükatud. kompromiss E kahes osas, kõigepealt esimene osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on heaks kiidetud, kuid kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend kaks. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? kakskümmend poolt, kuusteist vastu, heaks kiidetud. kompromiss H kahes osas ei, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, siin on suuline muudatusettepanek. Edward, kas äh, sa soovid sõna ja kommenteerida muudatusettepanekut. jah, suuline muudatusettepanek puudutab teist osa, mida me tahame muuta. me tahame siia lisada koos äh, riiklike parlamentide äh, range järelevalvega meie oleme sellega nõus. Äh, selle muudatusettepaneku vastu, vastuväiteid ei ole, seega hääletame teist osa üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatused vabandust, muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on heaks kiidetud, kuid kontrollime. Amendment seventy one. Has everybody voted? Votes closed. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend kaks äh, viieteistkümne poolthääle vastu. nüüd muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kontrollime. seitsekümmend neli. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, kompromiss I, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kaksteist hea poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kontrollime. ei, see on heaks kiidetud. kakskümmend poolt, üheksateist vastu. nii et see on heaks kiidetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss ka poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss L poolt, kolmes osas, poolt, esimene osa, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. mul suuline muudatusettepanek A, mis puudutab äh, põhjenduspunkti kaheksa A, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss N poolt What's the problem? Uh, siin on samuti meil suuline muudatusettepanek kompromiss N-i puhul. me asendame jälle sõnad harmoneeritud äh, sõnaga äh, ühendatud. Äh, kas on poolt, vastu? inimesed hüüavad siin, siin ei ole vastuväiteid ju suulisele muudatusettepanekule, kus sõna harmonized asendati sõnaga unified. minul ei ole seda muudatusettepanekut, ütleb esimees. I am trying to find out myself. Okay. ka mina püüan aru saada, mis toimub, ütleb esimees. nii et sõna unified, mis on teie tekstis, muudeti ära sõnaks harmonized kes on seega poolt? vastu erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss O, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. viis jääb ära, muud-, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kas me võime nüüd siis hääletada muudetud teksti üle? hääletamine on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? kolmkümmend kaheksa poolt, üks erapooletu ja keegi ei ole vastu, hääletame nüüd äh, õigusliku äh, resolutsiooni üle. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kolmkümmend kaheksa poolt, keegi vastu ei ole, üks erapooletu. Sofi, palun jah, äh, enne kui me läheme lõpliku hääletamise juurde, et mandaat anda, tahaksin öelda, et ma toetan kogu südamest raportööri tema läbirääkimistes, kuid ma tahaksin siiski osutada sellele, mida ma olen eelnevates aruteludes välja toonud, et see, eh, mida me siin vastu võtame, ei ole minu jaoks koherentne ega konkreetne kokku kokkulepe, mis puudutab demokraatlikku kontrolli, läbipaistvust või vastutust, see on mingisugune segadus siin, kus valitsused, pangad, parlamendid, isegi äh, kontrollikojad mängivad erinevat rolli, minu jaoks ei ole endiselt selge, kuidas see kõik toimib koos, ma tõin selle ka välja eelmises arutelus ja ma tahaksin raportöörilt küsida äh, ja paluda äh, tagada see, et äh, läbirääkimiste tulemused oleksid selgemad, sellepärast et ma arvan, et see on demokraatia huvides, et me teame, kes kelle järele valvab ja mida sõltumatus tähendab. aitäh, Philipp, palun! jah, Sovi, äh, ma olen äh, mõnes osas nõus, et tegemist on suure segadusega siin äh, võime siiski asja natuke parandada. tegemist on esimese majanduskomisjoni tekstiga, mille me võtame uue reegli seitsekümmend järgi vastu. nii et me peame otsustama konkreetselt, kas me tahame algatada läbirääkimisi ja selle üle ka hääletama. see hääletus peab saama enamuse toetuse komisjonilt vähemalt kakskümmend viis poolthäält, seega ja see, selle hääletusega antakse mandaat raportile ja läbirääkimiste meeskonnale, kes on siis esimees raportöör ja variraportöörid või siis aseesimees, kes esindab esimeest, kes sel puhul siin võib olla ka samas raportöör. nii et nüüd hakkame selle küsimuse üle hääletama, ma arvan, et kõige lihtsam on teha seda elektrooniliselt, seega hääletame otsuse üle hakata äh, esimese kokkuleppe äh, üle hääletama ja mandaadi andmise üle hääletama. kas kõik on nüüd hääletanud? jah, hääletamine on lõppenud. jaa kolmkümmend kaheksa poolthäält ja üks vastu, erapooletuid ei ole, seega me eh, läheme esimese lugemise läbirääkimistele. nüüd läheme Philippe de Bakkeri raporti juurde, mis puudutab siis VKE-de rahastusele ligipääsemist. minul on hääletusnimekiri juba ees, nii et kui sekretäriat on valmis, siis alustame. esimene originaalteksti pealkiri, kas äh, äh, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud kompromiss BB poolt, vast-, BB poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli on kaetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss C muudatus, suudelise muudatusettepanekuga, mida taotleb Rahvapartei, mis seega hääletame kompromissi üle koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kontrollime. nelikümmend kaheksa, kontrollime üle. nüüd on mõned siin vist äh, muutnud äh, meelt ja pöidlad äh, näitavad allapoole see on tõesti tagasi lükatud. algtekst, peatükk kaks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss E kahes osas. kõigepealt esimene osa. poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nüüd kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss FF poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, peatükk kolm originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, heaks, tagasi, tagasi lükatud. originaaltekst poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. peatükk neli, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss H, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss I, poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. L poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. M poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss MM poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. originaaltekst lõige kakskümmend poolt. oodake, ütleb esimees. Oh right, that was right, okay. Sorry, paragrahv twenty in favor. lõige kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. peatükk kuus poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst lõige kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sada kaksteist on tagasi võetud kolm, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. sada kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud või kontrollime hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, kuusteist vastu. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada üheksateist poolt, vastu ja erapooletuid, tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu ja erapooletuid, tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kas me kontrollime sada kakskümmend seitse, palun? hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend üks seitsmeteistkümne vastu, sada kakskümmend kaheksa on kaetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime sada kolmkümmend kaks, aga mulle tundub, et Rahvapartei oli siin üksinda. It's closed hääletus on lõppenud, jah, kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend poolt. see on põhjenduspunkt siis poolt, vastu kontrollime sada nelikümmend. Nobody voted, votes closed and it falls twenty twenty. Äh, kakskümmend kahekümne vastu tagasi lükatud. Yeah, citation one siis äh, tsitaat üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, äh, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, kaks, kaks või teeme kõik plokis, välja arvatud siis viide neli, kõik plokis, välja arvatud neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek neli, kes on poolt vastu erapooletu, ka vastu võetud. nii et kõik viited said tehtud. kompromissettepanek kuu poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Kuu-, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek üks on kaetud tööhõivekomisjonilt, nii et tööhõive kaks poolt vastu, erapooletu vastu võetud tööhõive üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. tööhõive kuusteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. tööhõive kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu. kas me saaksime kontrollida tööhõive kahtekümmet nelja? Oh, increasing in numbers here, we got up to 40. oi, numbrid muudkui kasvavad, nelikümmend üks juba kohal, üheksateist kahekümne kahe vastu tagasi lükatud. siis siseturukomisjon neliteist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et äh, vastu võetud, aga kontrollime. no we vote ei, ei, me hääletame praegu IMCO neljateist, IMCO neliteist kontrollime. okei okay.. IMCO neliteist, kas kõik on hääletanud? Te hääletasite kõik nii nagu pidite, ükskõik kuidas see kas siis polnud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks üheksateistkümne vastu. IMCO kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja see ongi kõik, nii et hääletame nüüd teksti, üle muudetud kujul, teeme seda elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu, mitte ühtegi erapooletut. suur tänu teile. jah, üks hetk, Liam. ma ei hakka veel häid jõule soovima, nii et Liam What? Oh, I see, right, so that... ah soo, nii et äh, nelikümmend poolt, kui su hääletusnimekiri ei tööt-, äh, hääletusmasin ei töötanud, hästi. järgmine koosolek äh, on kümnendal jaanuaril, ilusaid jõule ja ilusat puhkust. jah, Philipp, palun. kas meil on juba aimu äh, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta, mis toimuvad seitsmendal jaanuaril, kas meil on mingid tähtajad paigas? ma ei oska sulle praegu mitte midagi öelda, sest äh, kõigepealt tuleb äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel osalejatega konsulteerida